vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja neljas poolt, vastu, erapooletud peame nüüd elektrooniliselt panema selle hääletusele, kuivõrd ei näe täpselt. Äh, seitseteist B muudatus neli. hääletus on nüüd suletud. nelikümmend kaheksa häält, kakskümmend neli vastu, kakskümmend poolt, neli erapooletut, see on tagasi lükatud. nüüd regionaalkomisjoni arvamus ja Regi neli hääletusele poolt, vastu, erapooletult vastu võetud Regi kuus, poolt, vastu, erapooletult vastu võetud Re-, kui te olete nõus, siis võiks võtta nüüd plokis Regi seitse, kaheksa ja üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletusele Kaubanduskomisjoni üks poolt, vastu, eripooletud, vastu võetud ja nüüd ITRE komisjoni kolmas ja neljas, kui olete nõus, võtame plokis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ITRE kas me võiksime ülejäänud ITRE muudatusettepanekud kõik võtta plokis, kui olete nõus, kuues, kaheksa, kümme, üksteist, kaksteist, viisteist, ahah, ei ole nõus, siis läheme ükshaaval, ITRE kuus poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, ITRE kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ITRE kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ITRE üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ITRE üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, palun, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE ITRE kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja mis tähendab seda, et nüüd siis lõpphääletus, avan hääletuse. hääletus on suletud. nelikümmend neli poolt, null vastu härra Ungrojanule õnnitlused ja see on suurte hääle, suure häälteenamusega vastu võetud nüüd läheme edasi, järgmine päevakorrakon-, päevakorrapunkt, järgmisena on hääletusel härra Kaaleri raport Euroopa Liidu jätkusuutliku kaugpõhjapoliitika osas ja kompromiss üks. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend üks, poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kuuskümmend üks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt, vastu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 erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, suuline muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek äh, sada üks on, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd sada kaks poolt. kuna tulemus ei olnud selge, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend viis vastu, seega tagasi lükatud, väga napp tulemus. sada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada neli poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud kompromissettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada või ei ole, hääletame elektrooniliselt, tulemus ei olnud selge, sada kaksteist. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu, siiski vastu võetud, sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, taga, vastu võetud, sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuusteist, kes on poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada seitseteist, kes on poolt, vastu. jälle ei ole selge, seega elektrooniline kontroll, hääletus on alanud, muudatusettepanek sada seitseteist. palun andke käega märku paremini, siis me kaotame vähem aega, hääletus on lõppenud, kolmteist poolt, nelikümmend vastu selget tulemust tagasi lükatud. sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksateist, poolteist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu. jällegi ei ole selge, sada kakskümmend kaks elektrooniline kontrollhääletus on alanud. hääletus on lõppenud näete, tulemus on jälle vägagi selge, aga palun andke käega märku nelikümmend kolm vastu kaheksa poolt, siin on väga selge enamus. nii et tõstke käed palun kõrgele. sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud suuline muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa, kes on, on samasugune nagu suuline muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend, poolt vastu, erapooletu, vastu võetud sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks kompromissettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks kompromissettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend kuus, kes on poolt, sada nelikümmend kaks siiski, sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, tundub, et tagasi lükatud sada nelikümmend kaks, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. Eh, ma olin ebakindel, seepärast tuleb kontrollida, seepärast kontrollime kahe, kaks häält rohkem poolt, nii et vastu võetud. nii et oli vastu võetud siiski. sada nelikümmend kaks, siis järgmiseks sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kuuskümmend kolm, on identne suulise muudatusettepanekuga number neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt A, muudatusettepanek neliteist, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend, langeb ära kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu erapooletu vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagas-, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks ja kolm on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neli ja kuus identsed, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kaheksa, üheksa ja kümme hääletame plokis, olete nõus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd äh, lõpphääletus muudetud teksti üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nelikümmend kuus poolt, mitte ühtegi vastuhäält, seitse erapooletut, palju õnne, härra raportöör, suure häälte enamusega on see raport edukalt vastu võetud. palju õnne, härra Kaaler. Un attimo di consultazione, scusate. Bene, possiamo procedere allora. <clears throat> hästi, jätkame. ja järgmisena päevakorrapunkt number seitse, läbirääkimised Euroopa ja Liibüa raamlepingu üle, raportöör proua Gomes, muudatusettepanek kakskümmend viis on ära võetud, nii et hääletame muu, suuline muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, vastu vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt kontrollime seda siis. kontrollime kolmekümne esimest muudatusettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus vastu, kakskümmend viis poolt. vastu võetud, tagasi lükatud, vabandust, kolmkümmend kaks poolt keegi soovib sõna? palun kas te võiksite hää-, panna ka minu häälekirja, hääletasin poolt, ma olin pisut aeglaselt hääle-, reageerisin, sest et olin unine. vajutasin vale nuppu eh,. Anche con il suo voto andiamo in pari e quindi non superiamo la soglia della metà. ja see hääl oli äh, poolt, siis, siis et on tulemus võrdne. ettepanek siiski läbi ei lähe aga võib-olla keegi pakuks kolleegile kohvi, et ta üles saaks ärgata. Lähme edasi ja hääletame nüüd muudatusettepanekut number kolmkümmend kaks. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm, kes on, siin on suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu ma ei ole päris kindel selle tulemusest, nii et äh, hääletame uuesti kolmekümne üheksandat, elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja kolmkümmend poolt, kakskümmend üks vastu, üks erapooletu, järelikult vastu võetud. kompromiss number kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu tulemus pole selge, kontrollime jällegi elektrooniliselt, muudatusettepanek nelikümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe hääle ka. tulemus ei olnud tõesti selge, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ka siinkohal pole tulemus selge, kontrollime jällegi elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja jällegi kakskümmend seitse ja kakskümmend kuus ühe häälega on siis tagasi lükatud. nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu tagasi lükatud viiskümmend. kas soovite, et kontrolliksime neljakümne üheksandat? no olgu, raiskame aega, kuid äh, kontrollime. neljakümne üheksas, hääletame elektrooniliselt, hääletus alanud. hääletus on lõppenud. ja kakskümmend kaheksa häält vastuhäält, kakskümmend neli poolthäält, tagasi lükatud viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et vastu võetud, kuid äh, me pole kindlad, nii et elektrooniliselt kontrollime jällegi, viiekümne esimest hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud. viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. jällegi pole tulemus selge, nii et kontrollime elektrooniliselt viiekümne teist. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend kuus, kakskümmend neli, viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt. viiekümne viienda võtsime vastu. ei, me lükkasime tagasi, sellisel juhul viiskümmend kuus tuleb tõesti ka hääletada. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. viiskümmend seitse kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, minu meelest tagasi lükatud ähm, kuuskümmend üks on tagasi võetud, läheme kompromissiga neli edasi, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist, poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et tagasi lükatud, kuid pole päris kindel, nii et kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut üksteist. hääletus on alanud.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 muudatusettepanek seitseteist, hääletus on lõppenud. ja kakskümmend kuus poolt, kakskümmend viis vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu? ära, ma pole päris kindel tulemuses, nii et kontrollime kaheksateistkümnendat elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kas on veel kedagi, kes pole veel hääletanud, aga hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend seitse vastu, kakskümmend viis poolt, äh, tagasi lükatud üheksateist, kes on poolt, vastu. paistab, et äh, olukord on sama, kontrollime jällegi elektrooniliselt, äh, sedakorda number üheksateist muudatusettepanek hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend üheksa vastu. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. sedakorda tulemus selge, on vastu võetud kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks poolt, vastu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 ja keegi siin soovis vist kohvi, kuid nagu näete, viiskümmend kaks poolthäält ei, keegi ei ole vastu, keegi ei ole erapooletu, tõeline triumf raportööri jaoks. ja nüüd äh, teeme viieminutise nõndanimetatud tehnilise pausi ja seejärel jätkame oma päevakorraga. ärge unustage oma hääletuskaarte masinatesse.

Eh, kolleegi, per favore. kallid kolleegid, eh, palun istuge maha. kolleegid, peame jätkama oma istungiga, eh, aeg lendab. järgmisena arutelule üheksas päevakorrapunkt, resolutsiooni ettepanek Türgi kahe tuhande kümnenda aasta eduaruande kohta ja proua Merreiten on äh, meie raportöör, kui ta nüüd maha istuks, siis ta saaks ka oma esimese arutelu, esimese sõnavõtu teha. me oleme juba mõned minutid kaotanud. seni, kuni ta maha istub, äh, siis ma ütlen nii palju, et tegemist on esimese projekti läbivaatamisega muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnendal jaanuaril kell kaksteist ja ilmselt aastal kaks tuhat üksteist. ja muudatusettepanekutest räägime esimesel veebruaril. hääletame üheteistkümnendal veebruaril siis ja nüüd, äh, kuivõrd proua Omen-Reuten on kohale jõudnud, äh, saab ta viieks minutiks ka järgmisena sõna, palun. jah, suur tänu, härra esimees suur,. suur-suur tänu, et mulle sõna andsite. juba paar päeva ole, on teil olnud võimalus tutvuda minu raporti uue versiooniga, mille aluseks on olnud siis Euroopa Komisjoni eduaruanne Türgi kohta. kallid kolleegid, olen pidanud väga palju arutelusid mitte ainult siin Brüsselis, vaid ka Türgis ja Türgi meediakajastust olen ka jälginud ning võin teile nüüd esitleda oma resolutsiooni ettepanekut. ma üritasin välja tuua mitte ainult negatiivseid arenguid, vaid ka positiivseid märke ja positiivsed märgid olen välja toonud just prioriteetide all. juba varem olen öelnud, et minu jaoks on kõige tähtsamal kohal koostöö Türgiga ja edusammude kontrollimine Kopenhaageni kriteeriumite täitmisel. ja kuna Kopenhaageni kriteeriumid on tõesti kõige tähtsamaks kriteeriumiks meie jaoks, tuleb meil vaadata ka seda, et äh, Türgi neid ka täidaks. see, kes soovib saada Euroopa Liidu liikmesriigiks, peab tõesti kinni pidama õigusriigi põhimõtetest inimeste vabast liikumisest, äh, demokraatiast ja nii edasi. Need on need väärtused, mis Euroopa Liitu koos hoiavad ja neid kriteeriume peavad täitma ka kandidaatriigid. ja ka minu jaoks on need kõige tähtsamad kriteeriumid ning eriti just Türgi jaoks, sellise riigi jaoks nagu Türgi on väga tähtis nimetatud poliitiliste kriteeriumite täitmine, kui nüüd äh, lõpetada läbirääkimised erinevate peatükkide üle. siis Küprose küsimus tuleb samamoodi lahendada. on täiesti selge, et kui Küprose küsimus ära lahendatakse, on võimalik alustada ka järgmiste peatükkide aruteludega kui me räägime poliitiliste kriteeriumite täitmisest, siis kõige tähtsam on reformide läbiviimine. reformide läbiviimine Türgis on minu jaoks tegelikult kõige tähtsamaks küsimuseks ja sellepärast olen sellega kohe oma raporti projekti alguses välja toonud. tuleb tagada mitte mitmeparteisüsteem ja tuleks ära lõpetada ühiskonna ning parteide polariseerimine, sellepärast et selline poli-, polariseerimistegevus seab tõkkeid ühiskonna arule. väga tähtis on, et äh, ühiskond jõuaks kokkuleppele. väga tähtis on, et Türgi parlament siin ka väga otsustavat rolli mängiks härra esimees, umbes neli korda olen oma resolutsiooni projektis maininud seda, et rohkem tuleks meil teha kontrollitööd. tuleks kontrollida erinevaid asutusi ja institutsioone. parteid peavad omavahel rääkima. ei saa võimalik olla see, et võitja haarab kõik ohjad enda kätesse ja opositsioonil ei jäta mitte midagi. ka opositsioon tuleb kaasata riigi valitsemisse ei tohiks opositsiooni lihtsalt niisama kõrvale lükata. Need erinevad kontrolliasutused ja ka parlament peaksid olema rohkem kaasatud riigi juhtimisse. see on esimeseks märkuseks. teine märkus, süstemaatilised reformid. eelmisel aastal väga vaimustunult rääkisin, et on alustatud demokraatliku avanemisega, et erinevad usukogukonnad hakkavad üksteisele lähenema ja nii edasi, et kaasatakse ka vähemusrahvad nagu kurdid. toona ma tervitasin sellist avamist ja lähenemist, kuid praegusel hetkel näitab näitavad arengud, et tegemist oli kõigest sõnakõlksudega. ma olen muidugi väga tänulik, et näidati üles head tahet, kuid äh, sel, sellele hea tahte avaldusele ei järgnenud mitte midagi konkreetset. ja seepärast olen ka oma raportis välja toonud selle, et ähm, kogu arengutöö peaks olema süstemaatiline, et alustatud töö tuleks ka lõpule viia ja et äh, eriti tuleks lõpule viia erinevate kogukondade lepitamine Türgis. väga palju probleeme on ka äh, vastu võetud seaduste rakendamisega. erinevates valdkondades on päris häid seadusi juba vastu võetud, kuid neid ei rakendata. ka põhiseaduse muutmisest oleme me mitu korda rääkinud ja üheskoos oleme me jõudnud järeldusele, et äh, need äh, artiklid, mida, mis pandi rahvahääletusele, tõid endaga kaasa poliitilise suunamuutuse, kuid et tegelikult tuleks siiski terve põhiseadus üle vaadata. olen astunud ühendusse opositsiooniparteidega ja ka nemad leiavad, et Türgil on vaja uut põhiseadust. uut põhiseadust, mis süstemaatiliselt tegeleks kõikide riigi probleemidega. ja ma loodan, et pärast valimisi hakatakse ka selle küsimusega tegelema härra esimees, on ka positiivseid äh, märke, mida ma oma resolutsiooni projektis välja toon. riigi kaitsejõud on äh, parema kontrolli all, ka pressi- ja meediavabaduses on näha po positiivseid samme. kuid mulle avaldab siiski muret see, et üha rohkem hakatakse Türgis nüüd juba äh, paremaks muutunud pressi- ja meediavabadusele jällegi päitseid pähe panema. eriti on meil probleem artikliga kolmsada üks, nii et tõesti väga palju on veel vaja ära teha. valitsus, valitsuse surve ja kohtute surve tõttu on üha rohkem näha iseenda tsensuuri. president küll on öelnud, et demokraatias on tähtis mitmekesisuse tagamine. see pole aga praegu Türgis tagatud. tuleks hoolitseda selle eest, et on tagatud kõik vabadused ja et äh, mitmekesisusele ei seata piire hariduse osas noorte tüdrukute ja naiste koolitusvõimalusi on küll parandatud, kuid ikka on veel väga palju tütarlapsi, keda kooli ei saadeta. ja selles suhtes tuleks midagi ette võtta. aumõrvad, perevägivald, ka selles osas on seadusemuudatused olnud väga positiivsed, kuid neid seadusemuudatusi ei rakendata. peale selle on puudu naiste turvakodudest ka sellealast seadusandlust pole rakendatud tihti on naistel võimalik turvakodudesse jääda ainult kolmeks kuuks ja pärast seda tuleb neil siiski pöörduda koju tagasi, sellepärast et neil ei ole sissetulekut. ja selles küsimuses tuleks tõesti väga kiiresti midagi ette võtta. ja lõpetuseks näen, et äh, vaadata väga kannatamatult mulle otsa, tuleb välja tuua veel ka heaolu ja jätkusuutlikkus. viimasel referendumil äh, viimase referendumiga tagati rohkem õigusi ametiühingutele. kas nüüd lõppude lõpuks ei saaks alustada sotsiaalse dialoogiga. tööandjad, töövõtjad, väikese keskmise suurusega ettevõtted eriti peaksid tulema ühise laua taha ja kokku leppima selleks, et Türgi saaks hakata tegema edusamme. ja mis puudutab kliimakaitsesätteid, siis ka siin on olukord murettekitav. väga paljud vabaühendused on viidanud probleemidele keskkonnakaitses ja tõesti, selles osas tuleks midagi ette võtta. Küpros ja lisaprotokoll, selle teksti ei ole siiamaani muudetud on väga tähtis selle probleemi lahendamine, sellepärast et väga paljud äh, peatükkide alane, alased läbirääkimised sõltuvad Küprose küsimuse lahendamisest. ainult niimoodi on võimalik alustada uue kursiga Euroopa Liidu ja Türgi vahel. härra esimees, nagu ka eelnevatel aastatel ei too ei tohiks sellele resolutsioonile teha väga palju muudatusettepanekuid, muidu muutub selle sisu äh, lahjemaks. ma loodan, et kolleegid on minuga nõus ja koos äh, variraportööridega üritame tõesti selle resolutsiooni võimalikult kiiresti ja tõketeta vastu võtta. suur tänu! suur tänu, proua Omen Reuten! ja nüüd saavad sõna variraportöörid ja kõigepealt härra Viols. Eh, presidente, he leído con atención el informe de, de la ponente y me parece un documento. lugesin selle dokumendi väga põhjalikult läbi. ja nagu eelnevatelgi aastatel paistab olevat äh, tegemist äh, kvaliteetse tekstiga. ja tõenäoliselt äh, parlamendi suurem enamus ka seda toetab tege-, seal käsitletakse väga täpselt Türgi edusamme seoses äh, Türgi liikumisega Euroopa liikmesuse suunas. kuid äh, Türgi progressi tuleks meil varasemast tähelepanelikumalt järgida, jälgida. ja seetõttu on ka mõningaid kohti, kus äh, minu arvates tuleks äh, rõhuasetust pisut muuta ja näiteks äh, reformiprotsessi konsensuse vajadus valitsuse ja opositsiooni vahel ja üleüldse on vaja suuremat konsensust Türgi kogu ühiskonnas, on siiski uuendusi, on edusamme, põhiseadust on äh, kohandatud ja kuivõrd äh, muidu me see, suhtume arengutesse küll positiivselt, valmistab meile pettumust asjaolu, et valitsus ja opositsioon ei ole jõudnud kokkuleppele paljudes küsimustes ning äh, uuendused jäävad siiski piiratuks. mulle meeldiks, kui juhatus äh, kaaluks muudatusettepanekute tähtaja edasilükkamist ühe nädala võrra. praegu on äh, tähtajaks pandud paika kümnes jaanuar, esimene tööpäev pärast äh, puhkust, nii et üks nädal lisaaega oleks väga hea, võtame selle ettepaneku arvesse, ütleb esimees, vaatame, mida me selles osas ette saame võtta. Lambsdorff, kaks minutit. härra esimees, ka mina tahan tänada Riia Omen-Reutenit äh, tema tavapäraselt väga hea resolutsiooni ettepaneku eest ja ma arvan, et põhjenduspunktis A on väga selgelt välja toodud meie arvamus, et tegemist on avatud lõpuga protsessiga, et läbirääkimised käivad ja selle tulemust ei ole ette määratud. teatud äh, osades on äh, resolutsiooni tekst väga kriitiline, minu arvates on see väga õige. liberaalina tahan öelda, et olen raportöörile väga tänulik, et ta just on tõstatanud pressi- ja arvamusevabaduse küsimuse Türgis ja Kopenhaageni kriteeriumite täitmise peatükk on ka meie jaoks väga tähtis, väga tähtis on, et sellel on ka nii tähtis koht selles resolutsiooni eelnõus. see küsimus äh, avaldab meile suurt äh, muret Äh, peaminister on mitu korda teinud avaldusi erinevate ajalehtede ja ka kirjastuste kohta, eriti nende kirjastuste kohta, mis avaldavad äh, valitsust kritiseerivaid ajalehti. üks asi avaldab mulle väga palju meelehärmi, me oleme juba aastaid sõprade ja kolleegidega Türgist rääkinud ja iga kord viidanud sellele, et äh, kümne protsendi lävend parlamenti pääsemiseks tuleks ära kaotada. üheski teises OSCE riigis ei ole nii äh, ranget nõuet, aga mitte midagi ei ole selles osas ette võetud, nii et tõesti põhiseadus tuleks üle vaadata ja see muudatus tuleks sisse viia jah, ma saan aru, et te räägite siin polariseerimisest, aga ma saan tegelikult opositsiooni meeleheitest aru, sest äh, kui valitsus seda sammu ette ei võta, neil ei olegi võimalust äh, koalitsiooni pääseda. jah, siis mis puudutab eelkõneleja ettepanekut, siis tõesti muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on äh, väga halb ja tõesti äkki saaks nädala võrra seda tähtaega edasi lükata. suur tänu, härra Lambsdorff ja nüüd kaks minutit proua Flootre. suur tänu, suur tänu äh, proua Omen Reutenile nagu ikka, igal aastal oled sa meile esitanud dokumendi, mis on väga tõsiseltvõetav, kõikehõlmav, äh, on võtnud kaalumisele kõik need küsimused, mis väärivad seda ja väga tore on meil variraportööridel sellel alusel siis edasi jätkata väga konkreetse teksti põhjal jagaksin teiega oma seisukohti. tänane läbirääkimiste äh, faas äh, minu meelest äh, kannatab natukene mõlemapoolse väsimuse all ja me tahaksime selle raportiga välja saata sõnumeid, mis oleksid veelgi selgemad, veelgi motiveerivamad, veelgi konkreetsemad, mis annaksid võib-olla natukene nendele läbirääkimistele natukene konkreetsema äh, kuju, tuleks rääkida nii varjukülgedest kui ka, ka helgemast poolest natukene konkreetsemalt selle kohta, kuidas läbirääkimised on läinud, selleks et parandada natukene neid suhtluskanaleid äh, Euroopa Liidu institutsioonide ja meie äh, Türgi parlamendi saadikutest kolleegide vahel ja see on äärmiselt oluline tänases kontekstis näiteks küsimus, mis puudutab äh, meediavabadust ning äh, väljendusvabadust, äh, mis on ju ometigi kardinaalse tähtsusega kõikides demokraatlikes ühiskondades ja selles osas mulle tundub, peaks meie sõnastus olema veelgi selgem, me peaks olema veelgi kriitilisemad, olukord on vastuvõetamatu ja see tuleb öelda nii jõuliselt välja kui võimalik ja veelgi parem äh, Äh, oleks võib-olla rõhutada nendele murekohtadele ja küsimustele, mis meil on seoses selle tõsise väljakutsega lisaks sellele minu meelest tuleks rohkem äh, toestada ka äh, põhiseaduse reformi küsimust, seda tuleks ka jõulisemaks muuta, seda sõnastust. me ei peaks ja ma tahaksin seda rõhutada oma poliitilisi jõupingutusi kohandama, seadma ohtu oma äh, legitiimsust, poliitilist legitiimsust selleks, et kaitsta oma liikmesriike, äh, nõukogu ja komisjoni, kui see on vajalik. me peaksime jõuliselt toetama seda põhiseaduse reformi protsessi ja kutsuma selgelt üles nõukogu avama peatükid kakskümmend kolm, kakskümmend neli inimõiguste osas, kohtusüsteemi osas ja põhiõiguste osas, lõpetan kohe, härra esimees mis puudutab nüüd Küprose küsimust, siis siin tundub mul üks nõudmine olevat natukene tänaste läbirääkimiste kontekstist välja jääv. ma saan aru, et loomulikult lisaprotokolli vastuvõtmist tuleb rõhutada, teil on selle nõudmisel täiesti õigus, kuid Euroopa Liidult peaks ka nõudma äh, hoogustada oma tegevust äh, Põhja-Küprosega vabakaubanduse tagamiseks äh, ja ma tahaksin välja saada väga aktiivse poliitilise sõnumi, et me saaksime neid toe, tugevalt motiveerida seda, neid läbirääkimisi, dialoogi jätkama ja lõpule viima. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Janaku suur tänu, härra esimees. lubage mul tunnustust avaldada kolleeg Omen Reutenile selle uue eduaruande eest minu meelest peegeldab see raport väga õigesti mõnedes sektorites äh, saavutatud edusamme, kuid äh, toob õigustatult välja ka kriitilised punktid, näiteks nagu selle, et äh, Türgi pole seni tunnustanud Küprost, kuidas võib jätkuvalt kesta olukord, kus üks kandidaatriik ei tunnusta teist liikmesriiki maikuus kaks tuhat kümme proua Omer-Reuten toimus kõrgetasemeline kohtumine mm, ministrite ja peaministrite tasandil ning härra Erdogan käis Ateenas, tuletan teile meelde, koos kümne liikmelise ministrite mm, delegatsiooniga. kuid midagi ei ole eriti saavutatud, ülelennud äh, üle Egeuse mere jätkuvalt Äh, kestavad, äh, lisaks sellele veel äh, sõjaväelennukid, mis on relvastatud, jätkavad lendega üle maismaa, sellest tuleb rääkida, see tuleb ära märkida, kuid muidu on proua raportöör väga hästi oma tööga hakkama saanud. suur tänu, proua Janaku, järgmisena härra Hadži Tšurdžu. kas suur tänu, proua Omer Reuten. Äh, suur tänu proua Omen Reutenile. kallid kolleegid, meie oleme Türgi äh, ühiskonna arenguid äh, väga pingeliselt jälginud ja Türgi peab muutuma demokraatlikumaks ja oma struktuure muutma, räägime me siis kas põhiseadusest või teistest sotsiaalse ja poliitilise elu hoobadest. me nimelt oleme veendunud, et Türgi lõik, saaks sellest suurt kasu, sellest saaks kasu Türgi naaberriigid ja loomulikult ka Euroopa Liit me oleme seisukohal, et ähm, proua Omer Reiteni eduaruande kohane raport, mis siis annab äh, hinnangu äh, tänasele olukorrale, peaks hõlmama aga ka äh, mõningaid lisaaspekte, mis on väga olulised. Küprose küsimus näiteks minu meelest tuleb äh, selgitada ära see, millist lahendust me siis nagu otsime või mis on selle lahenduse aluseks, mida me tahame saavutada. see on ülitähtis sellepärast et läbirääkimised on praegu hoos ja keegi ei peaks äh, ette kujutama endale seda, et midagi niisama äh, muutuks. Vii-, viitama peab ka Famagusta linnale. Äh, kolmkümmend kuus aastat elasid Famagustas ainult rotid ja maod. kas see teid ei liiguta, kallid kolleegid? me räägime linnast, mis on kokku varisemas see on otseselt eh, seotud eh, meie kultuuri kokkuvarisemisega. meie raport peaks rõhutama ka sellele, kui oluline on eh, Famagusta linna taas asustamine, vahet ei ole, kes sinna kolivad, olgu nad Põhja- või Lõuna-Küprose kodanikud, keegi peab sellest kummituste linnast tõelise linna üles ehitama. ja tuleks lõpetada ka see, et Türgi oma sõjalende korraldab üle Küprose terri- ja peaks lubama ka siis äh, lennuliinide avamise Türgi poolt. järgmisena saab sõna härra Salavrakos, teil on kaks minutit. suur tänu, härra esimees kõigepealt lubage tunnustust avaldada proua Reutenile. proua Reuten on kokku kirjutanud äärmiselt tasakaalus tatud raporti, ta on selgelt välja toonud need väl-, valdkonnad, kus Türgi on saavutanud edu ning on rõhutanud või pigem siis esile tõstnud need osad, kus on veel äh, arenguruumi. nagu te teate, mina olen selle teemaga kursis juba aastaid ja ma olen seisukohal, et Erdogani valitsus praegu astub väga konkreetseid samme. kuid samas tuleb tunnistada seda, et selles tohutus riigis on väga palju erinevaid võimukeskuseid ja see on viinud äh, mõneti kummalise ja isegi paradoksaalse olukorrani. millest ma räägin? kõigepealt on meil siis äh, Erdogani valitsus, ametlik valitsus, kes on äh, sõbra käe ulatanud paljudele naaberriikidele ja selle valitsuse välisminister on öelnud, et probleeme laiemas regioonis Türgil ei ole teiste riikidega ja samas rikuvad nad oma Äh, lahingulennukitega Küprose õhuruumi, vedades siis üle Küprose õhuruumi relvi. rahvusvaheline lennundusorganisatsioon on kinnitanud, et kaheksateist Türgi sõjalennukit on lennanud üle Ateena ilma vastava loeta, lisaks sellele neliteist ähm, reeglit on neljateistkümnendat reeglit on äh, rikutud Ateena piirkonnas Lesbose ja Kiose saare osas suisa kolmteist äh, ülelennu äh, protokolli rikkumist, see kindlasti ei aita nende suhteid parandada Euroopa Liiduga, ei paranda ka heanaaberlikke suhteid naaberriikidega. probleem on siin minu meelest konkreetselt Türgi käitumises põhiseaduslik reform, selles osas ma ei ole eelkõnelejatega nõus, praegu pole olnud põhiseaduse reformi ja üldiselt rahvas äh, seega ilmselt äh, usaldab Erdogani ja loodetavasti Erdogan talle põhiseadusel, põhiseaduse alasel rahvahääletusel usaldatud usaldust ka kasutab õigesti, seni pole ta seda teinud ja on lubanud tegelikult äh, seda, et Türgi poliitika raisakotkad äh, on hoopis sellest kasu lõiganud. Türgi peab äh, maailmas teistega koos eksisteerima ja, ja maailm peab olema valmis muidugi ka äh, Äh, nõustuma sellega, et Türgi kui riik nendega koos tahab eksisteerida, kuid praegu tundub siiski seda, et Türgi tegutseb isolatsioonis. järgmisena saab sõna härra Haavid suur tänu, proua Omer Raiten, kõik on ilmselt nõus, ma tahaksin tunnustada eriti tema ehm, viiteid pluralismile, uuele dialoogile, uuele avanemisele seoses piinamise ja palju muuga, kuid need küsimused, millele ta ei viita, eh, siis minu meelest kindlasti peaks viitama sellele, et konkurentsipoliitika peatükk ei ole lahti ma ei tea, kas Belgia eesistumise ajal seda on võimalik saavutada, ülemkohtu kohtumine toimub enne, kui meie seda hääletame täiskogul, nii et vaatame, mis siis ülemkogu otsustab ja muidugi parunes Ashtoni tööd tuleb ka rõhutada, muudatusettepanekud lõige viis, me peaksime arvestama seda, mida ütles volinik Füüle, nimelt põhiseadusreformi mõjud, eriti kohtuinstantside sõltumatusele, lõige kaheksa sõnavabadusele, olen nõus sellega, mida ütles raportöör, õigusreform, see puudutab rakendamist, tuleb vaadata seda, mida me ütlesime eelmisel aastal juhendite kohtu prokuröridele, kaheksateistkümnes äh, lõige ei ole õige, et usuvabaduse osas ei ole saavutatud mingisugust edasiminekut, kuid olen nõus sellega, mida on öeldud konkreetsete religioossete kogukondade osas ja veel eh, peaksime vaatama ka seda, kas aumõrvade eh, arv on suurenenud või on lihtsalt asi selles, et neid lihtsalt deklareeritatakse roh-, deklareeritakse rohkem ja me peame lugu muidugi üles kutsuma sallimatusele sellise asja vastu. idaosas tuleb tunnustada majanduslikku arengut, kolmekümne üheksandas eh, peaksime me Iraaniga suhetes neid, kahetsema neid suhteid, mitte hukka mõistma ja tasakaalustatud lähenemist äh, on meil vaja ka Küprose küsimuses. meie fraktsioonis küll jõudsime me konsensusele Küprose kolleegidega, me oleme lähenenud sellele konstruktiivselt ja loodetavasti samasugune meie fraktsiooni konstruktiivsus laieneb ka lõpphääletusele ja paluksin proua Omreitenil siis äh, meie muudatusettepanekud arvesse võtta ja tõesti ka jär... ja ma olen veendunud, et äh, eelmise aasta raportis, kui me nõudsime vägede kohest väljaviimist, äh, oli vastutoimiv, me peaksime rääkima pigem vist demilitariseerimisest ja mis puudutab äh, härra Obiolsi sõnu, siis äh, me peame kinni, meil on tõesti vaja edasi lükata see muudatusettepanekute tähtaeg, meil on vaja piisavalt aega selleks, et äh, konsulteerida nii kolleegidega parlamendis kui ka väljaspool. suur tänu, härra Kassulidis, kaks minutit. Where is this thing? It was fine. Thank you, chairman. suur tänu, härra esimees mina tahaksin õnnitleda proua Hoomenit, kes on esitanud tasakaalustatud objektiivse raporti. ja see on ka väga kõrge kvaliteediga, nagu ütles härra Lamber, Lamber, Lamster. oluline on Kopenhaageni kriteeriumite järgimine ja seetõttu äh, sellega osaga olen nõus, olen nõus ka pressivabaduse ja kri-, puudumise kritiseerimisega, vähemuste, usuvähemuste õiguste rikkumise kritiseerimisega, siis mis puudutab poliitikat, siis tahaksin uut lähenemist Iraani ja Iisraeli küsimustes, Armeenia küsimuses tahaksin korrata, et midagi ei ole juhtunud äh, ja võib öelda, et pigem edusammud olid fiktiivsed, mitte reaalsed. ütleksin kõigile siinviibijatele, et äh, läbirääkimiste peatükkide avamine Türgiga on äh, otse kui jäärapäine lähenemine, see on kui Ankara protokolli laiendamine kaheksa peatükki on külmutatud äh, ja ka teised peatükid on praegu äh, külmutatud, nii et meil ei ole mingisuguseid peatükke, mida siinkohal avada. olgem äh, ettevaatlikud oma lähenemisesse ja tahaksime Türgit ju kritiseerida inimõiguste küsimustes, tahaksime tasakaalustatud lähenemist Küprose küsimusest, kuid kas sellest kõigest on läbirääkimiste protsessi seisukohast kasu? mõelgem selle üle järele, kolleegid <clears throat> suur tänu, austatud äh, Kasuliidis ja nüüd äh, ja me räägime nendest küsimustest sekretäriaadiga, paistab, et me saame muudatusettepanekute tähtaega edasi lükata kaheksateistkümnenda jaanuarini kell kaksteist on siis muudatusettepanekute tähtaeg ja see annab teile võimaluse muudatusettepanekuid põhjalikumalt ette valmistada. ja nüüd härra Mavronikolas. suur tänu, härra esimees. ka mina omalt poolt sooviksin õnnitleda raportööri, avaldada talle tunnustust koostatud raporti eest ja käsitleksin nüüd ühte küsimust, Küprose küsimust Küprose küsimus ei ole veel lahendust leidnud ja tõenäosus, et sellele küsimusele lahendus leitakse, sõltub sellest, kui hästi me suudame peatada Türgit, kes saab, kes saadab uusi asunikke okupeeritud aladele Türgi ei, on üritanud demograafiliselt okupeeritud alasid muuta. ainult sellise lähenemisega suudame me probleemi tulevikus lahendada. kui Küprosele lähevad ühe uued ja uued asunikud, siis tuleb meil leida lahendus Küprosel Küprose asunikke arvesse võttes, praegusel hetkel on saarel isegi rohkem Türgi asunikke kui küproslasi ja vähemalt selles säärapiirkonnas eelmisel aastal esitati muudatusettepanek, kus seda küsimust ka käsitleti, muudatusettepaneku esitas härra Svoboda ja oleks suurepärane, kui see küsimus oleks ka sedakorda arvesse võtta, loen inglise keeles ette. Türgi ametivõimud, kes peavad hoidma ära uute asunduste loomisest Türgil. vastasel korral äh, satub ohtu demograafiline tasakaal ja seab ohtu ühise riigi äh, äh, potentsiaal, satub ohtu ühise riigi potentsiaal, ühise minevikuga rahva riigi potentsiaal ja see oleks väga oluline e-, element, äh, mis aitaks tasakaalustada Küprose küsimust ja seda tuleks kaasa võtta, kaasata raportisse. härra Peeterle kaks minutit. <clears throat> Äh, suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin ühineda õnnesoovidega kolleeg Oman Reutenile, kes on selle resolutsiooni projekti autor ta on ette valmistanud väga hea raporti. mul on väga hea meel, et ta ütleb asju otse välja, sellepärast ongi see resolutsiooni projekt nii hea. siin tuleb öelda kolme asja, väga hea on see, et edusammud on selgelt välja toodud, on teatud asju, mida me paar aastat tagasi poleks endale julgenud veel ettegi kujutada nüüd on aga arengu, asjad läinud liikuma ja nad arenevad edasi. teiseks, ootused, et reformidega jätkatakse ja kolmandaks on tähtis see, et kõige tähtsamad probleemid leiaksid arutamist ka äh, liitumisläbirääkimistel. tõstatatud on nüüd ka Küprose küsimus. siin on väga erinevad arvamused selle kohta, kuidas edasi liikuda. Türgi ootab Euroopa Liidult teatud lubadusi, meie aga näeme neid lubadusi teistmoodi ja nende lubaduste andmist teistmoodi kui Türgi. meil on vaja anda hea tahte märke selleks, et äh, asjad edasi areneksid. olen nõus üleskutsega parteide koostööks ja muudatuste sisseviimiseks. kui polariseerimine jätkub, siis muudatused ei ole pikaajalised. olen nõus sellega, et kahe raporti koostamise vahel on meil olnud väga palju kontakte ähm, Türgi parlamendi fraktsioonidega ja ka opositsiooniga ning me teame palju rohkem kui varem. on väga tähtis, et see parlamentaarne dimensioon areneks tulevikus veelgi tugevamalt välja. viimane punkt, ka majandus on välja toodud ühes lõigus. mina leian, et tähtis ei ole mitte ainult Türgi majanduse paindlikkus, vaid ka tuleks palju rohkem tunnustada neid edusamme, mida Euroopa Türgilt soovis ja mida Türgi on teinud. ma olen lootusrikas. mul on väga hea meel, et me oleme türklastega nii palju rohkem suhelnud kui varem. suur tänu, härra Peeterle nüüd ja, ja nüüd härra Svoboda, kaks minutit. suur tänu, härra esimees, tahaksin teha mõned märkused. ma arvan, et äh, tuleks mainida ka seda, mida, mida see peatükkide avamine tähendab. see ei puuduta mitte ainult Küprose küsimust, kuigi jah, see puudutab ka seda ja olen nõus sellega, mida ütles härra Mavronikolas asustamispoliitika lisaprotokolli kohta. ka Türgi ja ka mõned liikmesriigid ei ole veel valmis. siin on terve rida tegureid, millest ei ole mõtet praegu rääkida. siis olen nõus sellega, mida kolleeg Oomen Reuteni kohta öeldi, et raport on väga hea ja vastandused äh, parteide vahel. tuleks mainida, et peaminister Erdogan pärast referendumit siiski väga selgelt toonitas, et oli väga vale see, et ta ei kaasanud kõiki parteisid ja nüüd tuleks talle seda äh, avaldust meenutada ja et ta järgmine kord kaasaks ülejäänud parteid ja üritaks nendega ka rohkem koostööd teha ja ei unustaks ära ka opositsiooni. samas peaks ka opositsioon näitama üles head tahet läbi rääkida, sest seda nad alati ei näita. siis mis puudutab sotsiaalset dimensiooni ka see on tähtis. Armeenia kohta tuleb öelda, et tuleb alustada uue dialoogiga Armeenia ja Türgi vahel, otse loomulikult peab ka Türgi tegema samme selleks, et äh, lisaprotokoll ratifitseeritaks. nagu te kõik väga hästi teate, seal on tegelikult probleeme veel ka Aserbaidžaani ja Mägi-Karabahhiaga, aga sellegipoolest tuleks püüelda uue dialoogi poole. ja siis kurdide küsimus, ka siin olen täiesti nõus, liiga vähe on tehtud, jah, tahe on olemas, katseid midagi muud tal teha, kuid Türgi peaks üles näitama suuremat julgust edasi liikuda. jah, me teame, et on järgnenud sellele terrorirünnakuid, kuid Türgi peaks sellegipoolest üles näitama julgust ka selles küsimuses edasi liikuda raport on tasakaalus ja väga hea, mis puudutab Türgi välispoliitikat, siis väga suureks võimaluseks võib olla ka sõltumatu välispoliitika, kuid see sõltumatu välispoliitika peaks olema kooskõlas Euroopa Liidu välispoliitikaga ja seda ei tohiks isoleerida Euroopast, aitäh! suur tänu, härra Svoboda, ja nüüd saab sõna proua Poskurt kaheks minutiks suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada Riia Reutenit äh, selle tähelepanu eest, mida on pööranud inimõiguste küsimustele oma raportis, tema tähelepanekud on väga asjakohased. ja oma raportiski palusin, et äh, inim-, naiste õigustele pöörataks rohkem tähelepanu, mul on väga hea meel, et ta on toonud sisse kvootide küsimuse lõpuks ometi, ma toetan seda ettepanekut, suur aitäh, Riia, ja veel me, kui me raportit vaatame, on meil selline tunne, et oleme seda kõike varem näinud, kuid äh, mõningatest asjadest on siiski puudu, äh, näiteks äh, ülikoolide küsimus, mida ei ole välja toodud. pearättide küsimus ülikoolides, see on tähelepanu alt välja jäänud, siis ühinemis vabaduse küsimus, viisa küsimus, äh, need on väga olulised, äh, siis äh, Türgi kodanike õigused assotsiatsioonilepingu valdkonnas. küsimused, kus paljusid asju on maha vaikitud, komisjon on äh, lubanud meile arutelusid, äh, uuringuid selles osas, äh, mida selli-, mida arengud tähendaksid liikmesriikidele, aga me pole mitte mingisuguseid tulemusi veel näinud. ja lõpetuseks on selge, et peatükid hakkavad meil otsa saama, meil ei ole, mille üle läbi rääkida ja olukorra on põhjustanud Türgi, kuid ma arvan, et suures osas on olukorra põhjustajateks siiski ka Euroopa Liidu liikmesriigid ja kuna pea, pole peatükke, mille üle arutleda, oleks meil vaja mingisugust strateegiat selle kohta, kuidas läbirääkimistele taas hoog sisse puhuda. ja suur tänu lõpetuseks veel kord Riiale Türgi raporti eest! suur tänu ja nüüd kolleeg Kovatšev, kaks minutit. Would... suur tänu. ma ka tänaksin Riiat selle tasakaalustatud raporti eest. olen nõus suurema osa välja toodud asjaoludega, ma ei hakkaks kordama, mida kolleegid on juba öelnud, kuid tooksin välja mõned asjaolud siiski me oleme siin seostanud energiapeatüki avamise ja äh, Nabucco äh, lepingu, mida oleme tervitanud, aga see ei ole ju piisav, Nabucco projekti toetuslepe ja teised osalusriigid Austria, Bulgaaria, Rumeenia, Ungari on valmis selle projekti toetuslepingule alla kirjutama, aga paistab, et Türgi praegusel hetkel öö, äh, on ka valmis kirjutama alla, kui avame energia peatüki. aga ma ei arva, et peaks ära kasutama energia peatüki avamist öö, äh, sellise surveavaldusvahendina või Türgi ei peaks seda tegema. loomulikult oleks tore, kui energia peatükk, energeetika peatükki avatakse, aga mitte ultimaatumi tulemusena, kui Türgi seab meile ultimaatumi, et kui äh, ei avata energeetika peatükki, siis me ei kirjuta alla Nabucco gaasijuhtme toetusleppele ja siis teine asi, see puudutab Armeeniat ja protokolli allkirjastame Šveitsis, nüüd on paigas äh, eeltingimused äh, ja ma arvan, et äh, praegused arengud ja ratifitseerimise puudumine praegusel hetkel ei jäta ei tekita usaldust äh, naabritele, loomulikult äh, me peame looma olukorra, kus me näitame üles vastastikust usaldust, ainult sellisel moel saame me jätkata oma tööd ja see tähendab ka protokollide arvesta-, allkirjastamist, kui nad on asjakohased. kolleeg Preepals, kaks minutit. suur tänu, härra esimees! ma tahtsin proua Omen Röimeni, Röitenile öelda, et äh, jagan tema kriitilisi märkusi, mis ta on sellesse raportisse kirja pannud, eriti mis puudutab demokraatlikku avamist, mida tõesti tuleb ka teha. ja siiamaani pole seda tehtud. rahvahääletus siiski eeldab, et midagi tehakse ära põhiseaduse osas, kuid on täiesti selge, et ei piisa ainult mitte ühe artikli muutmisest, vaid tuleb muuta terve põhiseadus mis puudutab kurdide küsimust, siis äh, teen kohe kindlasti muudatusettepanekuid selle lõigu kohta, sest siin ei ole absoluutselt mainitud äh, protsessidest, äh, kus ühes Türgi piirkonnas sada viiskümmend peetakse nõiajahti saja viiekümne rahvasaadiku vastu, kes on rahva valitud kurdi soost saadikutel on väga raske olukord. ka Taanis ja Belgias on kurdi esindajaid ja kurdi organisatsioone. PKK-d kritiseeritakse täiesti õigustatult, kuid siin ei ole räägitud mitte midagi relvarahust. meil tuleb nüüd selgelt välja tuua, et Türgi valitsus peab alustama dialoogi kurdi esindajatega välja töötama konkreetsed meetmed, millega oleks võimalik kaasata kõik Türgi kodanikud riigi arengutesse ja tagada neile kõik põhiõigused ja vabadused. suur tänu. proua Koomes, kaks minutit, palun. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin kolleeg Omen Reitonit õnnitleda väga tasakaalus, hea ja konstruktiivse raporti eest. ma jagan nende inimeste vaateid, kes rääkisid inimõiguste peatüki avamisest, jah, see on väga tähtis küsimus. mulle avaldab väga muret ka pressi, ajakirjandusvabaduse ja arvamusvabaduse küsimus pärast seda, mis on toimunud Wikileaksiga ja Türgi äh, rollile piinamislendude puhul, tuleks siin midagi ette võtta, aga naiste õigused on väga tähtsaks küsimuseks ja ma olen väga tänulik, et äh, on ära mainitud ka kvootide küsimus, see on väga tähtis. ka surve Äh, assotsieerimislepingu ratifitseerimisel on väga hea punkt. mis puudutab Küprost, siis ma usun, et on väga tähtis leida üksmeelse õige tooni osas, kuidas me läheneme Küprose küsimusele. see on Türgi huvides liituda Euroopa Liiduga, aga selle küsimuse lahendamine on ka Euroopa Liidu huvides. me ei tohi lubada seda, et äh, see küsimus jääb lahtiseks haavaks. meil on vaja ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika jaoks äh, kaasata ka NATO selle küsimuse lahenemisse, lahendamisse. Küprose konflikt tuleb lahendada ja see on minu arvates prioriteediks minu kolmas punkt, tahaksin Riie käest küsida, kas ta saaks meile paari sõnaga rääkida korruptsioonist. nimelt äh, majanduse ja sotsiaal äh, küsimuste lõigus äh, oleks vaja rääkida ka korruptsioonivastasest võitlusest ja paremast maksusüsteemist. kui korruptsioon jätkub praegusel tasemel, siis midagi tuleb ette võtta ja peale selle tuleks mõelda ka korruptsioonile Euroopa Liidu sees. nii et võib-olla ei peaks seda mainima ainult Türgi puhul. suur tänu, proua Koomes. ja nüüd saab sõna kolleeg Papadopoulos kaks minutiks. I do congratulate Riia Omen. suur tänu, härra esimees, tunnustus äh, proua Omen Reuterile selle raporti ees, ma olen temaga nõus äh, seoses sellega, et muret tekitab meediavabadus Türgis demokraatlik defitsiit on äh, inim-, äh, naisõiguste ja diskrimineerimise äh, osas endiselt valdav, tuleb olla sallimatu piinamise vastu, peab olema Türgi suhtes kriitilises, sest tegemist on kandidaatriigiga, kes peab olema nõus meie ühtest, ühtsete väärtustega selleks, et temast saaks liikmesriik. kahjuks ei näita Türgi aga üles mitte mingisugust austust rahvusvahelise äh, Äh, inimõiguste ülddeklaratsiooni suhtes ähm, ja meie inimõiguste väärtuste osas äh, nad ei ole toetanud lisaprotokollis, kuigi see on kohustus selge Türgi-poolne Euroopa Liidu suhtes, ei tunnustata Küprost, mis on ju samuti äh, Türgi kohustus Euroopa Liidu suhtes Eh, Kreeka, Küprose kogukonna religioosseid õiguseid on eh, rikutud, nad on lammutanud meie religioosset pärandit, üle viiesaja kirik on lammutatud. see on meie ühtne Euroopa väärtusi ja Famagusta osas tuleb kindlasti raportil tähelepanu pöörata ja tuleb tähelepanu pöörata Küprose kultuuripärandi kaitsele, lõpetada see kultuuri mõrandamine ja rääkida tuleb ka ebaseadlikest asulatest, sest see läheb ju otseselt vastu Strasbourgi Euroopa Nõukogu resolutsioonidele ning viidata tuleks ka e, inimõigustele ja Küprosel kaduma jäänud inimestele ja nende peredele, nendele inimestele, kes Küprosel on viimase kolmekümne kuue aasta jooksul kannatanud e, rahvamõrva all ja etnilise puhastuse all mm, maroniitide külades ähm, äh, elas enne tuhandeid äh, meie päritolu inimesi, tänaseks on neid jäänud ainult mõnisada tuleb selline etniline puhastus lõpetada, Türgi tuleb pidurdada taoliste rahvusvaheliste ja Euroopa inimõiguste alaste ähm, dokumentide pidev rikkumine. suur tänu, proua Papadopoulou. ja sõna saab viimasena kolleeg Teokarus suur tänu, härra esimees. ka mina omalt poolt tahaksin äh, tänada äh, Riia Omen-Reutenit selle väga selge mm, ja poliitiliselt tugeva äh, raporti eest lubage öelda ka seda, et äh, proua Reuten on äh, sillutanud äh, tee Küprose probleemi lahendamisele. seda on hea näha, sest et seni pole päevavalgust näinud ükski parem dokument ja minu meelest olete te seda tööd sillutanud, teed sillutanud vastavalt Euroopa Liidu põhiprintsiipidele ja ka keegi sellele vastu ei saa astuda. me tahame, et Küprose probleemi lahenduse aluseks oleks just see, ilma igasuguste eranditeta ja ilmselt on kõik nõus sellega, et Küprose kodanikel on õigus kõigele samale, mis on, millel on õigus nende kodanikelgi. kuid kuidagi tundub, et rahvusvaheline üldsus justkui eirab seda. räägitakse sellest, et selle nõndanimetatud otsekaubanduse lepingu õiguslik alus, mis on sõlmitud Põhja-Küprose osaga, on, on vale ja asi on toodud jällegi päevakorda kahekümne kuuendal aprillil kahe tuhande neljandal aastal võttis nõukogu vastu otsuse äh, Küprose äh, äh, ühildamisest ei räägita mingisugusest pida-, pidevast, ähm, pidevast piirist või, või millestki iganesest või kahe osa lahkulöömist. ei, tuleb toetada siiski demokraatiamise, demokratiseerumise protsessi Türgis. härra Lambsdorff, viimasena sõna. mul on kodukorraline küsimus või meie töö organiseerimise küsimus. meie kolleeg Omen Reuten kirjutas raporti Türgi kohta ja fraktsioonid nimetavad variraportööri kolleeg Obios, proua Flootri ja mina ja oleks väga hea, kui variraportöörid, kes tegelevad Türgi raportiga, saaksid natukene rohkem kõneaega kui teised kolleegid, kelle sõnavõtud on küll väga hinnatud, aga ma arvan siiski, et tegemist ei ole mingi Küprose raportiga ega ka raportiga Küprose küsimuse lahendamiseks, ma saan aru, miks meie Küprose kolleegid äh, selles osas sõna tahavad võtta, kuid tahaksin öelda meie Küprose sõpradele siin, et äh, me praegusel hetkel räägime siin Türgi raportist, mitte Küprose raportist ja ma oleksin väga tänulik, kui järgnevatel aruteludel oleks võimalik ka näha äh, seda, selles osas, kuidas jagatakse kõneaega. Abbiamo la parola della... Suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Kristof Fillori. tema on äh, laienemise peadirektoraadist komisjonist. Euh, suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt. Äh, praegu on see raport äh, alles esimesel läbivaatamisel, komisjon alles tegeleb omalt poolt ka selle uurimisega, seega saan teha ainult esialgseid äh, märkuseid, tegemist on tugevalt kriitilise raportiga poliitiliselt, kuid komisjon suhtub sellesse äärmiselt positiivselt poliitiliste kriteeriumite täitmise küsimus on ka meile südamelähedane, kõik, mis on kirjutatud raportis, peegeldab väga hästi tänast olukorda. ja need järeldused võtavad üldiselt kokku ka komisjoni seisukohad, mida me oleme väljendanud oma eduaruandes, mille me siis üheksandal novembril sellel aastal äh, esitasime, kuid üks märkus võib-olla, proua raportöör, pööraksin teie tähelepanu sõnastusele seoses terrorivastase võitluse alase koostööga tuletaksin teile meelde, et Türgi on viimastel aastatel olnud see, kes on äh, palunud koostööd Euroopa Liiduga. praeguses sõnastuses äh, teie raport äh, võib-olla jätab mulje, et meie kuidagi kritiseeriksime Türgit äh, koostöövalmiduse ülesnäitamise, mitte ülesnäitamise pärast, äh, see ei ole sugugi nii ja palun parandage oma teksti selles osas, suur tänu. suurepärane. siis saame veel kord anda sõna proua Omen Reitenile lõpusõnadeks. härra esimees, ma tänan kõiki nende sõbralike sõnade eest minu raporti kohta. olen nende eest tänulik. ja tahtsin siia juurde veel lisada, et ma loodan, et need sõbralikud äh, märkused kajastuvad ka muudatusettepanekute väheses arvus, mida te teete me teame, et meil on siin kojas väga erinev arvamus äh, Türgi liitumise kohta ja ma loodan, et me sellel aastal suudame kinni pidada sellest, et me need vastuolud toome välja ainult põhjenduspunktides. ma loodan, et see sõnastus, mis mul on raporti projektis sees, jääb ka muutmata, sest tegemist on jätkuva poliitikaga ja ma tõesti ei taha kedagi rünnata oma sõnastusega. ma arvan, et me ei peaks seda arutelu siin polariseerima, sest see ei aita ei Türgit ega ka Euroopa Liitu. tahtsin seda lihtsalt öelda ka kolleeg härra Obiolsile, et ta mõtleks selle üle järele. ja tahan tänada ka härra Howitit, kes on nagu nii-öelda kaasvariraportöör tema nimetas tervet rida punkte, mida tuleks muuta. ma natukene kommenteerin. mis puudutab konkurentsi peatükki, siis mulle tundub, et on terve rida peatükke ja Lohi võib-olla saab seda paremini selgitada, et nende kap-, peatükkide puhul kas me ei ole üldse veel dokumente saanud või need tulevad viimasel hetkel ja konkurentsi puhul ei sõltu see Euroopast, kas midagi juhtub või mitte, mul on jäänud pigem mulje, et Türgi ei ole veel ise nii kaugel. ja mis siis need teised küsimused, mida tõstatas kolleeg Howitt? ma ei ole aumõrvasid kokku lugenud, kuid neid on väga-väga palju. ja arvud on nimelt pärit Euroopa Komisjoni raportist ja ma ei saa nüüd aru, miks need numbrid kahtluse alla seatakse. siis ettepanek välispoliitika kohta. jah, tõesti siin, kas äh, oleks vaja natukene pehmendada seda sõnastust ja paneme võib-olla inglisekeelse sõna diploma, mitte regret. jah, me oleme alati öelnud, et meile väga meeldib see, et Türgil on iseseisev välispoliitika, kuid teiselt poolt äh, oleme me siiski näinud, et Türgi välispoliitika üha rohkem erineb Euroopa Liidu välispoliitikast ja võib-olla oleks hea, kui välispoliitika kõrge esindaja midagi ette võtaks. ta võib-olla ei peaks jah, kõiki probleeme kohe konkreetselt välja ütlema. mõelgem kas või Iraani resolutsiooni peale, julgeolekunõukogu seda ei toetanud ja sellest on väga-väga kahju sõnastasin selle lihtsalt nii, nagu sõnastasin, siis härra Lambsdorff Aleksander, ka mina ei ole nõus äh, ja ei ole rahul sellega et, et äh, kümne protsendi lävendiga ei ole midagi ette võetud. ja ma tõesti üritan äh, Türgit mõjutada, et midagi ette võetaks. ja peale selle tuleb veel siia juurde öelda, et äh, suurim opositsioonipartei, et ka suurimal opositsiooniparteil on kümneprotsendilisest lävendist kasu, mitte ainult Erdogani parteil. Nemad on huvitatud selle lävendi säilitamisest. siis pressivabadus. jah, ka siin olin ma kindlakäeline ja jäik, me oleme viimastel päevadel sellest ka rääkinud. ma loodan, et siiski see sõnastus on selline, millega te olete rahul. siis proua Flootre kõigepealt tegi ta ettepanekuid, mida mainis ka Aleksander Küprose kohta. tuleb tunnistada, et pea kõik Küprose kolleegid on täna kohal. see on väga tore. ma tunnen neid väga hästi, ma hindan neid, kuid tahaksin teile ka öelda ja teile viidata, et ma kirjutan siin raportit Türgi kohta. kui Küprose probleem tuleks lahendada, siis peab ka Türgi toetama selle lahenduse leidmist aga ka Küprose saarel elavad äh, mõlemad kogukonnad peavad panustama lahenduse leidmisele. Nemad äh, on kõige tähtsamad, olen seda ka neile isiklikult välja öelnud kui teie leiate, ja see ei kehti nüüd mitte ainult Küprose kohta, vaid ka teiste peatükkide kohta, kui te leiate, et kõike seda tuleks kohe raporti alguses välja tuua ja et seda tuleks iga, igal aastal eduraportis uuesti välja tuua ja midagi lisada. ma küll loodan, et selleks ajaks ehk paari aasta pärast on äh, probleem lahendatud, aga kui asjad niimoodi edasi lähevad nagu praegu, siis mingil hetkel on sissejuhatav äh, lõige Küprose kohta pikem kui raport ise. ja nüüd proua Flootre, kui ja härra Obiõls või oli see härra Howitt? kui teie ja härra Howitt siiski teete muudatusettepanekuid vägede väljatoomise välja tahate võtta siis saab sellest küll üks väga tore raport. Te võite seal ennast lihtsalt äh, segaseks äh, läbi rääkida, lihtsalt äh, arvamused on erinevad ja kokkuleppele pole võimalik jõuda. tahan kõigile esitada üleskutse. olge palun nõus minu sõnastusega, see on väga tundlik küsimus nagunii siis kadunud isikud. juurdepääs sõjaväe territooriumile, siin on juba päris paljud liikunud asjad edasi. olge palun nõus sellega, mis siin raportis kirjas on, tõesti palun ärge tehke enam muudatusettepanekuid, siis on mul võimalik teile ka lubada, et teiste parteide muudatusettepanekutega ei arvestata. seal on täpselt see kirjas, mida tuleb välja öelda ja täpselt see, mida läbirääkimiste kaudu saarel on ära tehtud ja tõesti, nüüd oleks vaja võimalikult kiiresti jõuda kokkuleppele. härra esimees, mul lihtsalt tuli seda öelda ma ei kavatse siin lõputuid arutelusid pidada nagu eelmisel aastal ja ma tõesti loodan, et me jõuame kokkuleppele ja et äh, raporti sõnastus jääb selliseks, nagu ta praegu on. siis Hermine Poskort. ma ei tõstatanud seda küsimust, sest ma leian, et äh, tegemist ei ole Euroopa küsimusega, mille sa tõstatasid. siis viisaküsimused ma arvan, et siin tuleks äh, nõu pidada Euroopa Komisjoniga. tegemist ei ole Euroopa probleemiga, tegemist on kahepoolse küsimusega. siis äh, haridusküsimused, ma loodan, et te olete sellega nõus, mis minu raportis on kirjas. kolleeg Kovatšek on kahjuks lahkunud, aga tema tõstatas Nabucco projekti toetuse, ka seda tuleks kontrollida. ma ei tea päris täpselt, mida ta mõtles, aga mulle ei jäänud küll mingit muljet, et sellega oleks probleeme. proua Preepols ja kurdide küsimus. mida ma siis peaksin siia veel lisama? Türgi heidab meile ikka ja jälle ette, et Euroopa toetab PKK-d. PKK on terroriorganisatsioon ja mina küll ei taha seda organisatsiooni toetada. ja ma tean ja väga selge on see, et Türgis peetakse läbirääkimisi kurdidega, kuid ma ei tea, kas on vaja seda siin välja pikalt ja laialt välja tuua siis Anna Komes, Anna suur-suur tänu toetuse eest korruptsiooni osas. jah, me peaksime selle altkäemaksu küsimuse uuesti üle vaatama ja mõtlema, kas see tuleks uuesti sisse tuua, oleme seda alati nüüd varasematel aastatel teinud, kuid seekord mitte, sest me ei saa igal aastal kõike uuesti korrata, kuid kui sa leiad, et seda tuleks siiski sisse viia, siis vaatame selle asja veel kord üle siis mida ütles komisjoni esindaja härra Lefori lõige kakskümmend, seal on viga sees raportis. innustab Türgi terrorismivastases võitluses tihestama, võitluses tihedama ko koostööd Euroopa Liiduga. ma äh, tõesti luban teile, härra esimees, et ma vaatan kõik need punktid uuesti üle. suur tänu, proua raportöör ma ütlesin juba, et muudatusettepanekute tegemise tähtaja lükkame nädala võrra edasi, nii et kaheksateist jaanuar kell kaksteist keskpäeval on viimane võimalus muudatusettepanekute tegemiseks, siis hääletus äh, komisjonis ja täiskogul jäävad muutmata ja nüüd viimane päevakorrapunkt täna on resolutsiooni ettepanek Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Türkmenistan, Türkmenistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta. ja peale sellega läbirääkimised ning partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimine Türkmenistaniga. tegemist on soovitusega ja kõigepealt saab sõna proua Nikolai, raportöör. suur tänu, härra president nagu ma aru saan, aega meil eriti ei ole, mis tähendab seda, et me ei saa laskuda selle teisel lugemisel oleva raporti detailidesse. härra esimees ütleb, et palun lubage mul kutsuda kolleegid korrale. palun, kolleegid, lahkuge saalist, kui te ei taha kuulata tohutu müra on saalis. Äh, suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, tahaksin ma tänada kõiki variraportööre tehtud koostöö eest äh, selle raporti osas. alles hiljuti saime kõigiga uuesti kokku ning me oleme kokkuleppele jõudnud kolmeteistkümne kompromissmuudatusettepaneku osas ja terve liit, rida tehnilisi muudatusettepanekuid esitati ka, mis oli väga teretulnud. ühte asja tahaksin aga täpsustada. antud raport on tänaseks palju kriitilisem oma toonilt kui esialgne raport, aga ka optimistlikum selles osas, mis puudutab selle partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise võimalust. minu meelest on väga oluline koostöö Türkmenistaniga ja, aga me peame oma strateegiat oluliselt muutma, sest et senine kaheteist aasta pikkune strateegia, kus me oleme täiesti isoleerinud Türkmenistani rahvusvaheliselt areenilt, on olnud äh, väga vilets strateegia, me peaksime suurendama koostööd äh, selle riigiga selleks, et me saaksime paika ka mingisugused kontrollimeetmed antud lepingu osas ja pärast Lissaboni lepingu jõustumist on meil õigus olla natukene aktiivsem partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimiste osas, ähm, räägin ma siin siis nendest, nendest samadest lepingutest, aga ka Kesk-Aasia strateegiast, ähm, ja nõukogu ja ka meie ise oleme olnud märksa aktiivsemad selles osas. kõrgema esindaja välisteenistuse egiidi all ähm, loodi ka uued järelevalvemeetmed, see tähendab seda, et olukord on tänaseks muutunud ja seda peegeldab ka see raport ja see annab äh, võimaluse siis kõik parlamendil tegutseda natukene hoogsamalt tänu sellele raportile, lisaks sellele on ette nähtud ka kahe parlamendi, Euroopa Parlamendi ja Türgmenistani parlamendi äh, vahel. Äh, see on ette nähtud selles raportis erinevates punktides. Türkmenistani äh, parlamendi eesotsas on muuseas üks naisterahvas, me rõhutame seda, et, et on väga positiivne, et naiste osakaal parlamendis on nii suur eelmisel nädalal kohtusime ka Kesk-Aasia delegatsiooni liikmetega, kes tunnistasid seda, et partnerluse koostöölepingu sõlmimine on vältimatu see on äh, väga oluline koostööraamistik, äh, kuid mis peab muidugi arvestama ka inimõiguste kaitset, äh, arengut see oli väga oluline, kuivõrd praegu on meil paigas ainult vahekokkulepe, mis te-, keskendub eksklusiivselt kaubandusele. ja seega ma arvan, et ainult läbi uue lepingu eh, saaksime me Türkmenistanis eh, oma tegevuse eh, osas kanda kinnitada ja, ja tagada suurema majanduskoostöö ja lõpetan koha, kohe, sellepärast et ma saan aru, et aega on vähe kahekümne kuuendal jaanuaril üsna pea hääletame ja loodetavasti kahekümne neljandaks on kõik muudatusettepanekud käes. see leping on oluline meie rahvusvahelistes suhetes, eriti peaks tähelepanu pöörama inimõiguste olukorrale. nii et äh, loodetavasti äh, me sellest passiivsest kriitikast äh, nüüd loobume ja oleme natukene aktiivsemad oma tegutsemises, eriti arvestades seda, millised on tänased olud sellistes riikides, nagu seda on Türkmenistan. see strateegiline jõud, äh, mis meil on, peitub tegelikult selles, et Türkmenistanist võiks kujuneda meie kestlik äh, strateegiline partner ja, ja loodetavasti parlament sellega arvestab. suur tänu, proua Nikolai, järgmisena saab sõna härra Peterle, teil on kaks minutit Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Nekaj veliko dodati. suur tänu. suur tänu, härra esimees, ma ei taha väga palju juurde lisada sellele, mida raportöör ütles, ma olen väga õnnelik selle üle, et kolleegid on teinud nii palju muudatusettepanekuid ja et meil õnnestus tekst nii-öelda puhastada selleks, et meil ei oleks äh, kordusi, mõttetuid kordusi ja et äh, tekst oleks hea ja ladus lugeda. hoolimata suurtest eelarvamustest soovime me luua lähtepunkti integreerimaks praeguses raamistikus seda, mida on vaja Türkmenistanis teha. suur tänu, härra Peterle. proua Kill-Nielsen, palun, kaks minutit. Merci uh,, cher kolleeg, euh, dans les mois qui kallid kolleegid, euh, ma tahaksin äh, täpsustada Kesk-Aasia raportis leiduvat, ma nimelt tegelen sellega ja ma tahaksin rõhutada seda, millised on olnud edasiminekud viie Kesk-Aasia riigi osas inimõiguste kontekstis, sealhulgas siis Türkmenistanis. nüüd Türkmenistan täpsemalt. me räägime siin edasiminekutest, kuid ma tahaksin siiski anda teile ülevaadet kahest kirjast, mis on jõudnud äh, kõigepealt ÜRO peasekretärile kahekümne üheksandal novembril sellel aastal ja teine on avalik kiri, kirjale on alla kirjutanud äh, erinevad inimõiguste kaitseorganisatsioonid, neid on üheksateist äh, täpselt aktivisti, kes on allkirja andnud ja need inimesed, need vabaühenduse esindajad ei ole saanud osaleda OSCE tippkohtumisel ka äh, Astanas Kasahstanis, äh, kuna neid ei lubatud sinna. Neid äh, kõigepealt Türkmenistani poolt ähvardati ja toetas ka Kasahstan neid, seda hirmutustaktikat, vabaühendused ei saanud osaleda selles, füüsiline hirmutamine suisa, suhteliselt murettekitavad sammud, väga tõsised, tõsine hirmutustaktika. Äh, ma lihtsalt viitan nendele kirjadele, sellepärast et võib-olla need ei ole teieni jõudnud. õhustik Türkmenistanis eelmisel aastal, sellest ma tahaksin ka rääkida, vastavalt vabaühendustele, nendele samadele vabaühendustele oli eelmine aasta kõige rõhuvam aasta, kõige jubedam aasta viimaste aastate jooksul seoses inimõiguste alaste rikkumistega, need kirjad on tunnistuseks tõsiasjale, et õhustik ei ole väga hea, paluksin teil seda, neid kirju luga, lugeda, saadan need teile, võtke see arvesse Türgmenistani olukorda hinnates, sest et inimõiguste osas ei ole meil mitte mingisugust edasiminekut tegelikult seal olnud näha. suur tänu proua Kill Nilsenile, järgmisena saab sõna äh, härra aseesimees Pasku. suur tänu, härra esimees tegelikult täidan ma siin härra Sivietši eh, kohta, kes on meie variraportöör ja ta palus üles lugeda, ette lugeda oma seisukoha, mis on tegelikult meie fraktsiooni seisukoht ja ma loen ette. me peame, me oleme vastamisi eh, iidse äh, küsimusega, kas me peaksime sõlmima koostöölepinguid demokraatiatega, mis on puudulikud või rikuvad otseselt rahvusvahelisi standardeid, mis tähendab seda, et väga raske on praegu anda positiivset hinnangut nende siseolukorrale. või me peaksime toetama hoopis tugevamaid sidemeid selliste riikidega, arvestades just neid puudujääke, et Türkmenistani osas on näha olnud teatavat edasiminekut inimõiguste osas Äh, vähemuste õiguste ja poliitvangide osas on äh, olukord paranenud, härra esimees äh, sekkub ja ütleb, et härra Pašku võiks lugeda seda kirja ette natukene aeglasemalt. härra Pašku jätkub, kuid olukord ei ole siiski ideaalne. veel mõndagi on teha selleks, et need äh, teravad probleemid lahendada. kompromissettepanekud, mis sellel nädalal ette valmistati ja läbi räägiti, äh, vastavad meie fraktsiooni seisukohtadele seoses Türkmenistaniga allkirjastava lepingu osas Need kompromissmuudatusettepanekud rõhutavad seda, et partnerluse koostöölepingu sõlmimine peaks olema, sellel peaksid lasuma teatavad tingimused, sealhulgas tingimused, see leping võib osutuda ka peatatuks, kui Türkmenistan ei täida võetud inimõiguste alaseid kohustusi, meie toetame kõiki kompromissmuudatusettepanekuid. suur tänu, härra Pasku, järgmisena saab sõna kaheks minutiks proua Haudala suur tänu, härra esimees, lubage tänada proua raportööri hea koostöövalmiduse ülesnäitamise eest, eriti kui me räägime selle partnerluse koostöölepingu inimõiguste äh, alaste mõjude kohta ja paljud kompromissettepanekud on suurepäraselt koostatud. omalt poolt ütleksin, et me peaksime eriti keskenduma uuele seiremehhanismile, mis hõlmaks ka siis Euroopa Parlamenti seda need kompromissettepanekud äh, nõuavad, kuid äh, tõsi on ka see, mida ütlesid kolleegid, eriti proua Kiil Nielseni äh, sõnum täna oli siin oluline, me peame mõistma nimelt, et Türkmenistani režiim on endiselt üks kõige repressiivsemaid režiime terves maailmas. ja me peame võtma väga tõsiselt seda küsimust, et kas me peaksime toetama ikkagi seda partnerluse koostöölepingut me peame olema kindlad selles, et äh, meil on paigas konkreetne seiremehhanism, millega saab hinnata seda, kas äh, inimõiguste vallas võetud kohustusi ka ikkagi täidetakse. ja praegu ausalt öeldes ei ole mul küll äh, piisavalt infot, et see, sellele küsimusele vastata, see otsus langetada, mul on väga raske rahuliku südamega toetada selle koostöölepingu sõlmimist ja sellepärast mõistagi paljud kolleegid ongi kõhkleval seisukohal rohelised äh, on seisukohal, et äh, sellises olukorras äh, võiks otsuse langetada siiski alles aasta pärast, me peaksime ära ootama õiged signaalid Türkmenistanilt, me peame saama neilt kinnitust ja tõendeid, et nad tõesti tegelevad, ma ütleksin praegu ikkagi väga hullu inimõiguste olukorra osas ja tuleksin tagasi sellesama seiremehhanismi juurde, see, see tundub olevat huvitav uuendus ja rõhutan, rõhutan, et võib kujuneda olukorra parandamisel võtmetähtsusega aspektiks, kuid praegu siiski see sõnastus on natukene ähmane nimelt meie tahaksime seda, et siin natukene selgemaid tagatisi antaks selles osas, et partnerlus- ja koostööleping panustab inimõiguste olukorra parandamisele ja ei lase lihtsalt asjadel minna nii, nagu nad on ma paluksin seega siis, et kompromissettepanek number kaks äh, sõnastus, äh, mis räägib Euroopa Parlamendi seiretegevust äh, seoses iga kahe aasta tagant toimuva partnerluse koostöölepingu hindamisprotsessi osas oleks natukene paremini sõnastatud. ja veel, härra esimees, meil on nimelt siin ees partnerluse koostöölepingu tekst ees aastast üheksakümmend kaheksa komisjonilt ja tundub, et uuest versioonist on üks oluline põhjenduspunkt jäänud välja. tuleb aidata kaasa kodanikuühiskonna väljaarenemist, arendamisele Türkmenistanis. miks see nüüd on selle, selle aasta lepingust välja jäänud, äkki komisjon oskaks meile vastata? suur tänu, järgmisena härra Džib. Äh, Grazie, senor president. <clears throat> Chciałbym przede wszystkim podziękować pani poseł sprawozdawczyni. Suur tänu ka sooviksin omalt poolt tänada raportööri ja loomulikult ka kõiki neid, kes on esitanud muudatusettepanekuid. algselt raport ei vastanud päris meie ootustele iseäranis inimõiguste küsimustes. raportis ei olnud arvesse võetud äh, Euroopa Parlamendi varem väljendatud seisukohti suurem osa kolleegide esitatud muudatusettepanekud aitavad äh, muuta selle raporti objektiivsemaks. ma ei soovi siinkohal äh, kritiseerida, ainuüksi kritiseerida Türkmenistani. mul on hea meel seda riiki ka kiidusõnadega ülistada, kuid me ei saa siiski ka ainult sellega piirduda me peame pöörama tähelepanu ka Euroopa Parlamendi varasematele seisukohtadele ning äh, me ei tohiks loobuda nendest ootustest, ähm, mille kohaseid seisukohti me oleme esitanud varem. ja me tahame, peame kindlasti ka rõhutama inimõiguste alaseid äh, edusamme, mida me tahaksime näha Türk-, Türkmenistanis, me peame mõõtma tehtud adusamme ja peame vaatama, millised on partnerlus- ja koostöölepinguga pakutavad võimalused olen nõus härra Paskuga. meil peab olema võimalus äh, lepingu sõlmimine peatada, kui rikkumised äh, sellistes küsimustes on, osutuvad tõsisteks. kokkulepik, kokkulepped peavad toetama vajalikud mehhanismid, äh, mille abil Euroopa Liit saab tõhusalt tegutseda ja meie Euroopa Parlamendi liikmed saame tõhusalt tegutseda olles lugenud läbi muudatusettepanekud, olles äh, kuulanud ära raportööri ettekande, mõistan, et äh, on sõlmitud kompromissettepanekud, äh, mis võtavad arvesse meie siin avaldatud mureküsimusi ja mureküsimusi, mille oleme avaldanud oma muudatusettepanekutes ja nüüd annab esimees sõna proua Koomessele, palun. suur tänu, härra esimees. olin üks nende liikmete seast, kes esitasid muudatusettepanekuid ja mul oleks väga hea meel, lugeda neid kompromissmuudatusettepanekuid, mis nagu paistab, on juba olemas, aga mul ei ole, mul ei ole õnnestunud neid leida, mul oleks hea meel, kui need kompromissettepanekud saadetakse nendele inimestele, kellel, kes on esitanud muudatusettepanekuid ja, ja kellel on tõsiseid äh, vastuväiteid äh, sellele raportile ja tõsiseid äh, kahtlusi seoses selle raportiga, nii et äh, ma paluksin raportööril ja variraportööridel jagada neid kompromissmuudatusettepanekuid ka kolleegidega. ja kordaksin ka kolleegide poolt juba öeldud võtame siin näiteks Kill Nilsoni avaldatud mure seoses äh, nende tõketega, mis on äh, vabaühenduste teel Turkmenistani külastamisega seoses. Äh, suur tänu ja nüüd komisjoni esindaja, palun. palun, kas teie olete komisjoni esindaja? annan teile sõna. suur tänu et andsite ka mulle võimaluse paari sõnaga äh, siin arutletud ko kommenteerida. ma pean äh, tunnistama, et ma ei ole veel kompromissmuudatusettepanekute teksti näinud, äh, mistõttu mul on väga raske siin täpselt sõna võtta. kuid ma mäletan, et me rääkisime seiremeetmetest, inimõiguste küsimusega oli kolm erinevat varianti. oli iga-aastane kaubandus ko, ko, monit-, oli mitmeid äh, ettepanekuid, iga-aastased läbirääkimised, äh, partnerluste koostööleppe ülevaatamine, me oleme rääkinud sellest siin, oleme rääkinud äh, TROA komisjonis, oleme rääkinud Kese, Kesk-Aasia delegatsioonis ja me oleme rääkinud sellest, kui oluline on rääkida inimõigustest ja vaadata edusammud üle iga-aastaselt, ma olen sellega nõus ja inimõiguste olukord praegusel hetkel, olen teiega nõus, ei ole sugugi mitte vastuvõetav. mis te räägite, aga kui te aga räägite seiremehhanismi loomisest, siis me peaksime selle teksti põhjalikult ikkagi läbi vaatama, kas äh, teeme seda, mida ikka, meil on juba iga-aastane inimõiguste aruanne ja ma ei kujuta ette, et võiks olla mingisuguseid veel põhjalikemaid mehhanisme, me võime aga hoopis äh, põhjalikumalt selle mehhanismi raames käsitleda inimõiguste küsimusi. teine asi oleks uue mehhanismi äh, loomine, täiesti uue meha-, mehhanismi loomine. Äh, ma ei tea täpselt, mida te mõtlete, kui proua Nikolai mõtleb, äh, et me peaksime looma uue mehhanismi, siis me suhtume sellesse reservatsioonidega, sellepärast et meil on veel institutsioonide vahelise koostöömehhanism kuid kuna mul pole praegusel hetkel kompromisse teksti ees, siis mul on väga raske täpsemalt kommenteerida meie seisukohti. Eh, suur tänu! ja lõpetuseks, päris lõpetuseks annaksime sõna proua Nikolaile. vabandust, proua Haudala, kolm oh.. väga lühidalt, palun. härra esimees ma lootsin, et komisjon vastab minu küsimusele, ma arvan, et see on väga oluline küsimus, meil on väga raske äh, leida teksti, millest me räägime ja mul on selline tunne, et äh, meie varasemaid seisukohti on nõrgendatud komisjoni, komisjoni poolt ja ma sooviksin konkreetset vastust. ja anname siis täiendavalt äh, sõna komisjoni esindajale, et saaks vastata konkreetsemalt proua Haudala küsimusele. uh,. Thank you. suur tänu. kõigepealt uh, tekst, uh, millest me räägime, on uh, läbi räägitud ja allkirjastatud. ja praegusel hetkel räägime dokumendist, millest me tahame veel üle vaadata. kui oli elemente, millest, mille üle räägiti läbi, siis äh, ja mis on kadunud, siis peaks pöörduma nende poole, kes vastutasid läbirääkimiste eest kaksteist aastat tagasi tekst, äh, kirjutati alla liikmesriikide poolt, parlamendi poolt ja Türkmenistani poolt. Bene, äh, relatrice Nikolai, a lei la conclusione. ja nüüd anname sõna raportöörile äh, lõppsõnavõtuks. suur tänu, härra esimees, ma saan väga hästi aru kolleegide poolt tõstatatud küsimustest ja nende seisukohtadest, kuid meie ees on minu meelest üks väga selge äh, valik teha. Äh, me oleme tekstis toonud välja kõik parlamendi poolt võimalusel kasutatavad äh, järelevalvemehhanismid, kuid muidugi äh, mind praegu väga häirib see, et minu tekst ei ole jõudnud kõikidele, kompromissettepanekute tekst ei ole jõudnud kõikide kolleegideni. me ei taha äh, oma dokumendiga sugugi äh, olukorra stagneerimisele kaasa aidata piirkonnas. me peaksime lähenema siiski sellele regioonile natukene konstruktiivsemalt. loomulikult me võiksime kasutada sanktsioone, selleks, et käita oma väärtusi, kuid samas need eh, taolised sanktsioonid eh, toovad ainult kaasa olukorra hullenemise ja see kindlasti ei aita kaasa asjade paranemisele. nüüd need kirjad, eh, millele viitas proua Kill Nielsen, ma olen kursis nendega, see puudutab vabaühenduste juurde sissesõiduõigust Kasahstani, mitte Türkmenistani. me peame alati asju kontrollima, mida räägitakse, mina kontrollisin ja, ja tuli välja nimelt asi see, et nendele vabaühendustele Kasahstan viisasid ei andnud, miks ja miks mitte, seda ma ei tea, sellepärast et ausalt öeldes ma ei tahtnud öö, ähm, hakata tegema eh, vabavolilisi, eh, omavolilisi seisukohti, kui mul ei ole tõendeid. proua Haudale see, mida te ütlesite eh, eelmisel kohtumisel äh,, ei olnud meile väga selge, sellepärast et me ei saanud täpselt aru, mida te nende muudatusettepanekutega tegite me oleme aga igal juhul valmis teiega veel edasi rääkima selles küsimuses ja ma olen tõesti veendunud, et, et meie dialoog peaks olema siiski konstruktiivne, mitte me ei peaks teineteist blokkima. nüüd raport äh, ise. ma rõhuksin sellele, et mehhanism, mille me välja pakuma ja mille, pakume ja mille Lissaboni leping äh, ka ette näeb ja see on õigustalitused saanud oma heakskiidu, see mehhanism annab meile võimaluse teni, seniseid jäiku seisukohti natukene lõdvendada ja et olla mõningati aktiivsem selles piirkonnas, selleks et meie tegevus demokraatiseerumise protsessi osas oleks natukene tugevam. mitte ainult selles riigis, vaid ka mujal. suur tänu, proua Nikolai, natukene kalendrist ka kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal jaanuaril saame uuesti siis kokku, võtame asja uuesti arutelule, selleks et asi jõuaks märtsis täiskokku poliitiliselt rääkides jah, äh, on esitatud äh, suhteliselt kriitilisi seisukohti, ei ole keegi hääletust soovinud edasi lükata kui raportöör seda tahab, siis me võime seda teha. kuigi ma ei ole veendunud, et kolleegid on sellega nõus. kui raportöör seda nõuab, siis hääletame, aga ma teeksin siiski ettepaneku, et praegu ja, praeguse aja jaanuarikuu lõpu vahel, kui asi siis peaks jõudma hääletusele, võtke ühendust kolleegidega ja üritage leida nendega kompromissid selleks, et äh, jõuaksime siis selliste muudatusettepanekuteni, mis võib-olla saaksid natukene suurema toetuse kojas. sest me tahame ju kõike teha reeglitepäraselt äh, ja ei tahaks sugugi, et, et tekiks selline olukord, kus meie lõppraport saab hääletusel lüüa. järgmine kohtumine toimub kolmeteistkümnendal jaanuaril, võib-olla küll näen teid koridorides veel enne pühasid, kuid lubage kõigile soovida siis äh, häid jõule ja, ja kaunist uut aastat. tuleme kokku siis jälle juba järgmisel aastal. aga muidugi kohtume kindlasti enne seda veel Strasbourgis.